artiklile kuuskümmend üheksa C lõiget kaks eh, liikmed või poliitilised fraktsioonid, eh, kes eh, moodustavad vähemalt miinimumkünnise, võivad homseks, neljandaks aprilliks keskööks esitada taotluse mm, selle läbirääkimistaotluse hääletusele panemiseks ja kui seda ei tehta, siis komisjonid võivad alustada vastavaid läbirääkimisi ilma hääletuseta ma tahaksin pojale anda teada,